teades, et hiljem siis ikkagi arutame me seda teemat juba rohkem süvitsi ning töötame välja ka pikemad resolutsioonid. hästi, sel juhul on kõik selge. nii et proua Zimmeri ja härra Kohn-Benditi soov et arutelu toimuks sel täiskogul ning samuti resolutsiooni üle hääletatakse sel nädalal. kes on selle ettepaneku poolt? kes on selle vastu? erapooletuid? see ettepanek on heaks kiidetud järgmised tähtajad siis resolutsioonide jaoks teisipäev kell kakskümmend null null ja muudatusettepanekud ja ühisresolutsiooni ettepanekud kolmapäeval äh, kaksteist null null ning äh, muudatused ühistesse resolutsiooni ettepanekutesse kolmapäeval kell kolmteist null null ja hääletus leiab aset neljapäeval kell kaksteist null null. nii et nii palju siis äh, novembri täiskogust ja nüüd annan edasi sõna härra Zvivkale ja ta räägib oma raportist, mis puudutab kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades. Äh, härra president, äh, proua volinik, kallid kolleegid meie töö alguses see raporti ka, mis puudutab kohtualluse direktiivi ümbersõnastamist. daamid ja härrad, üks hetk, palun. palun minge saalist välja vaikselt, nii et me saaksime kõnelejat ka kuulata. palun lahkuge vaikselt. kas te saaksite palun seda teha? väga hea, härra Zvivka algusest peale, palun. suur tänu äh, veel kord siis, äh, härra president. rääkigem siis meie tööst, mis puudutab Brüssel ühe määruse ümbersõnastamist ja tahaksin öelda väga selgelt, et algusest peale mõistsin, kui keerulise teemaga on tegemist ja soov selle määruse rakendamist parandada, tegemist on juba väga hea toimiva instrumendiga on väga keeruline, me tegime väga rasket tööd mitme kuu jooksul, ma usun, et kõikides punktides, mis on kas rohkem või vähem vastuolulised, jõudsime heale kompromissile, meil oli terve hulk kohtumisi äh, mitteformaalse triloogi raames eesistujatega, see võimaldas meil lähendada oma seisukohti ja nüüd me saame rääkida juba kokkuleppest sellel esimesel lugemisel. kõige olulisemaks elemendiks oli välisriigi kohtuotsuse tunnustamise nõude eemaldamine, me jõudsime tõesti ühisele seisukohale, mis oli kooskõlas ka nende muudatusettepanekutega, millega mina välja tulin see nõue eemaldati ja see võimaldab kohtu protsesside kiiremate liikumist ning otsuste jõustamist vähema tasu eest. samuti on olemas kostja õiguskaitse säilitamine ja äh, selle Nende lahenduste sisse ei viimine oli võimalik tänu sellele, et meil oli liikmesriikide õigussüsteemi vastu usaldus ning tegemist on meie ühiste jõupingutustega. me arutasime nii parlamendis kui nõukogus võimaluste üle suurendada selle määruse rakendamist ka kolmandatele osapooltele ja selle ümberpööratud efekti üle, mina olin selles suhtes skeptiline algusest peale, olin ma selle pädevuse laiendamise osa skeptiline kompromiss, mis meil siin nüüd on, siiski hõlmab seda laiendamat-, laiendatud pädevust tarbijalepingute puhul, mis tähendab, et tarbija võib kaevata väljaspool Euroopa Liitu äh, paikneva müüja kohtusse, see tundub äh, sobiv kõikidele osapooltele olevat ja tundub, et me äh, arvame, et tegemist on olulise sammuga edasi kõige nõrgema osapoole kaitsmiseks. siin on meil ka võimalus vaadata kohtumenetluste toimumisi, toimimist järgnevate kuude jooksul tegemist on üsna keerulise küsimusega, kuidas jõuda vahekohtu kokkulepetele pärast pikki arutelusid leppis parlament sellega, et kõige lihtsam lahendus oleks säilitada staatus quo ehk jätta vahekohtu kokkulepped välja sellest määrusest. seda peegeldab ka meie saavutatud kompromiss, jätame siin kehtivaks staatus quo ja me seletame selle reegli kehtivust ka põhjenduspunktides. tahaksin välja tuua ka delegeeritud õigusaktide punkti, komisjoni ettepanekus oli see välja toodud ja meie kustutasime delegeeritud õigusaktid ära, Taani eesistuja viis need uuesti sisse Äh, ja meie oleme sellega nõus. samuti olid meil äh, lahkerinevused kohtu osas ja siin ma tahaksin tänu avaldada Küprose eesistujale, kes on äh, viinud sisse vastavad ettepanekud põhjenduspunktides, ma usun, et nende mä-, sellest piisab. lõpuks, härra president, tahaksin tänada kõiki osapooli, kes olid meie tööprotsessi kaasatud, eriti volinik äh, Redingut, Poola, Taani ja Küprose eesistujaid, oma kolleege, variraportööre, äh, õiguskomisjoni liikmeid, kes töötasid kõik meie ühise saavutuste nimedel. Äh, proua Reding, palun. härra president, mul on väga hea meel et äh, meil on äh, nüüd päevakorras Brüssel ühe ümbersõnastamine ja ma tahaksin tänada kõiki neid kõiki väga pühendunud poliitikuid, kes äh, on tõepoolest suutnud siin edasi liikuda, kõigepealt tahaksin tänada härra raportöör Zvjevkat, kes on teinud suurepärast tööd oma õiguskomisjoniga ja tahaksin tänada ka eesistujaid Poola, Taani ja Küprose äh, eesistujaid, kes on taganud selle teema edasiviimise ja selle panemise detsembrikuu nõukogu ajakavasse. tegemist on tõelise edulooga kodanike, ettevõtete ja ühtse turu jaoks, tegemist on ühe edulooga, mis aitab kaasa Euroopa õigusruumi ülesehitamisele, see näitab, et õigus aitab kaasa ka majanduskasvule, me räägime siin viiesajast ähm, miljonist äh, tarbijast, me räägime siin äh, teemast, kus on palju õigustakistusi, nelikümmend protsenti ettevõtetest oleksid valmis tegema rohkem piiriüleseid tehinguid, kui eh, kohtumenetluste korda lihtsustataks, nii et me teemegi seda siin, me eemaldame haldustõkkeid, mis toovad kaasa liigset kulu ja tekitavad ettevõtetes ebakindlust, see oligi meie peamiseks eesmärgiks luua ühtne turg, mis oleks Äh, ahvatlev äh, ka meie ettevõtetele. Brüssel ühe määrusega teeme me olulise panuse, me äh, võtame välja siit välisriigi kohtusotsuse tunnustamise nõude, mis on menetlus, mis enamikel juhtudel ei ole vajalik ja maksab palju, umbes kaks tuhat eurot kohtuasja kohta, mis läheb lihtsalt administratiivkuludeks tulevikus äh, eemaldame selle bürokraatliku tõkke ja tänu sellele äh, säästavad ettevõtted nelikümmend seitse miljonit eurot aastas. liikmesriigid on samuti omapoolset tööd teinud. Äh, artikkel neli ütleb, et et äh, nende, neil on usk sellesse mm, edasiliikumisse tänu välisriigi kohtuotsuse tunnustamisnõue kustutamisele. samuti on äh, kohtute vastu usalduse suurenemine ette näha ja protsenti väikestest ja üheksakümmend protsenti äh, suurtest ettevõtetest kasutavad kohtu kokkuleppeid ja nad äh, nüüd saavad olla kindlad, et nende valikust äh, peetakse kinni ja neil on suurem õiguskindlus. siis on meil siin välised aspektid, kui tegemist on kolmandate riikidega ning ka siin öö, kaitstakse kõige nõrgemaid osapooli ja kõiki tarbijaid ja töötajaid, äh, kõik tarbijad ja töötajad omavad nüüd äh, ligipääsu kõikidele kohtutele Euroopa Liidus, mis on tõeline, äh, tõeliselt hea samm meie Euroopa Liidu kodanike jaoks. lõpuks vahekohtu kokkulepete küsimus tegem-, tegemist on tõeliselt hea kompromisskokkuleppega. ja lõppkokkuvõttes, härra president, tegemist on olulise sammuga tõelise Euroopa õigusruumi suunas, ma tahaksin tänada parlamenti nende toetuse eest, ootan eh, selle ettepaneku, eh, võimalust seda ettepanekut kaitsta ka nõukogus ja tähistada selle ettepaneku vastuvõtmist detsembrikuu suur tänu, proua volinik. tööhõivekomisjoni nimel saab sõna proua Regner, palun. aitäh, härra president, lugupeetud proua volinik. ma kaks aastat kestnud, äh, läbirääkimised on jõudnud äh, tulemuseni, ma tänan kõiki kaastöötajaid, tahaksin tänada ka Küprose eesistujat, samuti ka Taani ja Poola eesistujad, kes samuti oma panuse andsid. see, mida me saame siin ära teha, on parandada olukorda tööandjate ja tarbijate jaoks ning tagada kohtuotsuste tunnustamine Euroopa Liidus. tegemist on määrusega, mis on Euroopa Liidu siseselt juba hästi toimiv ja meil on selged reeglid, mis puudutavad ligipääsu kohtusüsteemile, mis on oluline töötajatele, tööandjatele ja välisriigi kohtuotsuste tunnustamise nõude kustutamine on selle määruse keskmes, meil on selle üle hea meel. ja mis puudutab kolmandaid riike, siis võtsime siin meetmeid, mis lubavad kõige nõrgemat osapoolt kaitsta. selle määruse teemal räägitakse läbi juba kahe tuhande üheksandast aastast peale ja kahe aasta jooksul need läbirääkimised toimusid, mulle tundub kummaline, et et äh, seda läbivaatamist äh, on esitletud kui ümbersõnastamist, äh, siin lihtsustatakse teatud sõnastust ja kiirendatakse kohtumenetlusi, aga tegemist on ka vastuolulise küsimusega ja juba see niisiis parlament ja nõukogu püüdsid vähendada selle mm, määruse kohaldamisala, seega aga ei ole demokraatlik, nii et me peaksime selle küsimuse uuesti läbi vaatama. kuid me ei saa salata, et äh, kaasotsustajal on siin teatud manööverdamisruum Brüssel ühe tulevik ma tahaksin, et siin oleks äh, vahekokkulepe, et äh, tööhõivega seotud küsimuste üle otsustada tegemist on äh, küsimusega, millist õigus, äh, õigust kohu-, kohaldada ja streikide puhul äh, tuleb rakendada seda õigust, mis kehtib streigi toimumise kohas, ma arvan, et Äh, parlament kindlasti äh, hoolitseb sellest, et see küsimus läbi vaadatakse. kas äh, proua volinik on nõus sinise kaardi küsimusega? jah. härra president, proua volinik, proua Regner, te ütlesite, et te räägite sotsiaaldemokraatide nimel, te esindate siin oma poliitilist fraktsiooni, kuid samas pidite te ju esindama siin tööhõivekomisjoni Teil oli kolm minutit ja te rääkisite selle komisjoni arvamusest viimases kolmekümnes sekundis ainult. kas te saaksite vastata mulle ja anda rohkem detaile komisjoni kohta? proua Reiner, palun vastake. aitäh. mul on tõepoolest äh, kahju, kui minu kuuluvus äh, fraktsiooni äh, põhjendas, põhj-, põhjustas põhjendamatut entusiasmi ja ma sellegipoolest esindan ka oma komisjoni ja vastasin ka nende nimel, ma arvan, et ma tegin seda üsna hästi. nüüd poliitilised fraktsioonid, palun, härra Paldassaar. Sì, grazie Presidente aitäh, president, proua volinik, kallid kolleegid, tegemist on praegune eh, periood, me räägime Euroopa integratsioonist, see võib mõningatele tunduda nostalgiana või provokatsioonina kuid me äh, vaatame siin üle ühte määrust, mis on äh, meie baasiks, äh, mingiks väga vajalikuks baasiks, et minna edasi harmoneerimisega, et meie õigussüsteeme siin riikide tasandil ühendada. nii et ma tahaksin õnnitleda meie kolleegi Zehkat, sellepärast et ta tegi suurepärast tööd pärast kaheaastast väga rasket läbirääkimisperioodi, suutis ta jõuda lõpptulemuseni, me vaatasime üle selle määrusega, mis on Euroopa Liidu kodanikele äärmiselt oluline. Brüssel üks paneb paneb paika tõepoolest väga olulised sätted meie jaoks selleks, et kindlustada äh, õigusele, õigussüsteemile ligipääs ning õiglane kohtlemine kõikide vastavate kohtute eest Euroopa Liidu sees ning äh, see määrus paneb paika meile ühtsed sätted tsiviil- ja kaubandusküsimustes, äh, selgitades seda, millised on pädevad äh, kohtud piiriüleste vaidluste puhul ning niimoodi on võimalik erinevates liikmesriikides otsuseid tunnustada teises liikmesriigid. meil on vajalik panna veel õig-, ühtne õigussüsteem luua ning õiguskindlust suurendada ning ka otsuste kindluses saame niimoodi rohkem kindlad olla. niimoodi me suurendame rahvusvahelist piiriülest kaubandust ning ühtset eh, turgu. mina olen selle poolt, et me läheksime veelgi suurema harmoneerimise poole, et põhilised reeglid ning seadused oleksid ühendatud, kuid me peame seda tegema väga ettevaatlikult, sellepärast et meil oleks võimalik olla eh, kindlad õiguses, ning kaitsta nõrgemaid osapooli. ning seetõttu ma olen täiesti nõus selle lähenemisega, mille on võtnud raportöör, ta tahab tarbijat kaitsta, tarbijad saavad äh, kõige rohkem kasu sellest, kui nõrgemad osapooled ning vaidluste puhul ettevõtete ning tarbijate vahel võib tarbija alati otsustada, millise kohtu poole, selle kohtu poole, kus ta elab ning samal kombel olen ma täiesti nõus sellise ettevaatliku lähenemisega, mille on raportöör võtnud Exequatori menetluse puhul. kui me Exequatori praegu siit välja võtame, sel niimoodi on võimalik monotli-, menetlusi ning kohtuotsuse tunnustamist kiirendada, kuid mina arvan, et on äärmiselt olulik ka kaitseklausleid e, võtta kasutusele kostjate kaitseks ning meil on võimalik e, siis kostjal on võimalik äh, äh, edasi kaevata, kui tema õigusi õiglasele kohtuprotsessile on, äh, on vääratud ning ma võtan äh, oma sõnavõtu kokku, ma õnnitlen variraportööri ning mõistagi ka raportööri ning ma loodan, et te olete kõik sellega nõus, et institutsioonid on selle määruse muutusega poolt, see annab meile aluse tsiviil- ja kaubanduskoostöös äh, ning äh, see on, suurendab meie Euroopa integratsiooni, aitäh! aitäh! nüüd palun järgmisega Masih Hidalgo. suur tänu, härra president need teist, kes on kas ametialaselt või ka oma isiklikus elus kannatanud väga aeglase kohtumenetluse all, siis äh, teavad, kui oluline on see, et me sellest äh, eksekvaatorist ka kaugemale jõuaksime. ja ka see ei tähenda mitte ainult seda, et menetlus on aeglane vaid lisaks valitakse Euroopa ühtsus, mis on ju see, mille pärast üleüldse Euroopa Parlamentki olemas on. kaheksa aastat tagasi tegelesin mina õiguskomisjonis äh, just nimelt selle teemaga ja arutasin seda kahe Hollandi ministriga. nüüd on jõudnud see teema ka lõpule ja ma tänaksin äh, raportöör härra Svifkat ning ka kõiki eesistujariike, kes on selle teemaga tegelenud, eriti tahaksin tänada Hispaania eesistumist ja sellega tegelenud ministrit Francisco Camayot ning samuti härra Campot. suur tänu, härra president. aitäh, proua Lichtenberg, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. suur tänu. tahaksin eriti tänada raportööri ja meie, minu kolleege, kes kahe aasta jooksul nägid suurt vaeva enne nõukogu kohtumist äh, Ehm, näitasime alati üles suurt julgust, kuid lõpuks ehm, meie tahe jäi peale. meil on vaja reegleid selleks, et kohtuotsused oleksid selged ja kõige nõrgemat ehm, osapoolt tuleb kindlasti algusest peale kaitsta. mida me siis tegime? selles määruses püüdsime kõigepealt tagada kodanikele ligipääs konkreetsetele, konkreetsetele õigustele, neid õigusi parandada. seega on meil siin vastastikuse tunnustamise probleem kohe ees. kakskümmend seitse liikmesriiki, kes siin koos on, arvavad kõik, et nende õigussüsteem on maailmas kõige parem, kuid kui me tahame koostööd teha, siis tuleb õppida äh, teatud otsuseid ja äh, dokumente austama. Äh, siiamaani on olnud väga palju umbusaldust üksteise suhtes. näiteks püütakse alati leida mingisugust detaili, kus ühe liikmesriigi õigus on parem kui teises, kuid äh, ma arvan, et on oluline, et me püüame kõigepealt kõige nõrgemat osapoolt kaitsta ja arvan, et tarbijate jaoks on oluline, kes ostavad piiriüleselt kaupu, et neil on nüüd võimalik kaitsta oma õigusi ka samasugusel tasandil. meil on hea meel jätkata selle teemaga tegelemist. ma arvan, et see, mis meil täna on, siin on juba oluline samm edasi, kuid see ei ole kindlasti viimane. see samm edasi aga aitab meil anda kodanikele võimalus saada Euroopa Liidust kasu ning oleme rohkem nende jaoks olemas aitäh. aitäh, härra president, proua volinik. ma arvan, et komisjonil on õigus teha vastavate õigusinstrumentide teemalisi ettepanekuid, ma arvan, et samas see lahendus ei ole õige, liikmesriigid on ehitanud oma õigussüsteeme üles sajandite jooksul, neil on omad kultuuritraditsioonid ja õigus moodustab osa eh, nendest traditsioonidest ja allub nendele traditsioonidele. Hispaanias näiteks püüti vältida Slovakkia kohtuotsust, kui asi puudutas äh, lapseröövi ja Ühendkuningriigis näeme sama olukorda inimeste puhul, kes äh, tulevad Ühendkuningriiki, tahavad seal tööd leida, me näeme, et õigus, et kohtuotsuseid suhe, koheldakse tihti suure umbusuga. ma arvan seega, et e, erinevate riikide traditsioonid on erinevad ja seega ühe kohtuotsuse täitmine teises riigis Eh, võib põhjustada tulevikus probleeme. härra Švif. jah, eh, härra kolleeg Paška, kas te ei ole siis nõus sellega, et oleks olnud palju praktilisem ja see oleks olnud palju kasulikum, kui teie fraktsioon oleks kaasa, olnud kaasatud meie töösse kogu selle perioodi jooksul, kui me töötasime Brüsseli ühe kallal, selle asemel, et teha selliseid poliitilisi sõnavõtte täiskogul ja nendel poliitilistel sõnavõttudel ei ole just konkreetselt meie tööga mingit seost. jah, palun. härra Paška. jah, aitäh, härra president ma ei kuulu teie komisjoni, mina olen ITRI komisjonis, seega ma ei saanud teie töös osaleda. kuid äh, osalen hea meelega selles äh, arutelus ja kui te olete minu arvamusega nõus, siis me saame ka koostööd teha. nüüd äh, härra Ene, sinu. jah Euroopa õigusruum on äh, tavakodanikule ja väikestele ettevõtetele kahjulik, kuid kasulik suurtele ettevõtetele ja nendele kodanikele, kellel on võimalus maksta äh, advokaatidele. Äh, Martani väljaandmine Hispaaniale on, on häbiväärne afäär ja me peame parandama praeguseid, praegust olukorda. ja nüüd eh, muutub üks kohtuotsus, mis vastu, vastu võetakse ühes liikmesriigis, kehtivaks ka teistes kohtuotsustes ja seda ei ole võimalik vaidlustada, eh, tuues välja selgelt menetluslikud erinevused tegemist on äh, tõelise sammuga tagasi, ükski ähm, kohtute pädevuse kontrollimine ei ole enam võimalik ja tegemist on automaatse õigussüsteemiga edaspidi, ma ei ole kindlasti nõus sellise tekstiga, eriti Oho Martini äh, afääri arvesse võttes me läheme siin liberaalsest äh, Euroopast veelgi liberaalsema Euroopa suunas. nüüd siis härra Stojanov, palun. aitäh, president. ma nüüd lähen edasi sellega, mis härra Sefka ütles. ning ma küsin järgmisi küsimusi. kui selline määrus nii hästi töötab, siis kas me peame seda praegu reformima? ning ma olen jõudnud sellise hämmastava kokkuvõtteni, järelduseni, võttes arvesse seda, mis proua Reding ütles. esiteks kohtu valimise õigus. proua äh, Reding ütles et, et üheksakümmend protsenti juhtudest on seotud äh, suurte ettevõtetega, mis äh, on otsustanud siis kohtuvälise lahendi kasuks, sellepärast et kohus leiab, et ta saab nii- või ettevõttes leiab, et ta saab niimoodi siis endale soodsamaid äh, lahendusi. ma ei usu, et äh, väikesed ettevõtted saavad sellisest määrusest kasu proua Reding ütles, et äh, see toob meid lähemale Ühendriikide näitel suurema föderaalsuseni. mina ei usu Euroopa Rahvuste Liitu, ning äh, see, mis härra Paško ütles, seda äh, ma ka toetan. föderaliseerimine Euroopas on minu arvates täiesti aktsepteerima, ei tohiks seda aktsepteerida. aitäh. proua Anželilli, palun. aitäh, president ning äh, asepresident, äh, volinik äh, Reding, ma õnnitlen äh, raportööri sellise keeruka dokumendiga töö eest, me oleme jõudnud nüüd ühe protsessi lõppu, me oleme jõudnud kompromissini nõukoguga ning see määrus võtab nüüd arvesse parlamendi parlamendi seisukohta, eriti arvestades just eksekvaatori väljajätmine määrusest eksekvaator väljajätmine on äärmiselt oluline samm, sellepärast et sellise väljajätmisega me võtame ära ühe õigusliku menetluse, mis on vahemenetlus ning lisaks sellele on praktika juba näidanud meile, et sellest on saanud juba täielik formaalsus, seda ei kasutata ning see toob piiriüliste vaidluste puhul suurt haldust ning rahakulu. kindlasti peab kodunikele, kodanikele andma rohkem kaitset ning seda see määrus ka annab, kodanikud, tarbijad võivad pöörduda oma koduriigi kohtu poole, kui nad tahavad vaidlustada midagi, mis on seotud seotud ka kolmanda riigiga toimunud tehinguga. nüüd on võimalik valida vajalik foorum, võtta kasutusele vajalikud äh, Eh, taktikat, eh, tegemist on väga olulise protsessiga selleks, et eh, va-, otsuste vaba liikumist soodustada ning eriti on niimoodi võimalik anda parem ligipääs õigussüsteemile, rohkem vabadusi, vähem aja- ja rahakulu, kindlad reeglid ning kõigile rohkem kättesaadavad reeglid. nii perekonnad, ettevõtted kui ka kodanikud hindavad äärmiselt eh, soo-, äärmiselt positiivselt sellist määruse ja menetluste lihtsustamist, aitäh! aitäh, mm, palun proua Vlašikova-Benova. aitäh, president ühtne õigussüsteem peab nõudma seda, et meil oleks piiriüleselt toimivad reeglid ning äh, mõningad äh, praegused äh, reeglid, mis annavad võimaluse valida kohus, kohust, on praeguseks meile olnud takistuseks ning me peaksime vältima mineviku vigaseid ning panema paika sellise normatiivi, mis, millega oleks võimalik konfliktide, huvide konflikti vältida ning tunnustada erinevate liikmesriikide kohtuotsuseid. Euroopa Liidu kodanikele on äärmiselt oluline Brüssel üks määrus, tegemist on väga eduka määrusega ning mõningad sätted sealt tuleks lihtsalt üle vaadata ning ümber sõnastada eksekvaatori väljajätmine on minu arvates väga hea otsus ning niimoodi on võimalik otsuseid paremini täitmisele pöörata ning tunnustada. ning niimoodi me saame ka õiguskindlust suurendada. meie prioriteediks peaks olema kõige nõrgema osapoole kaitsmine ning seda alati ning võimaldada kõikidele osapooltele võrdne kohtlemine. aitäh! proua Tikau, palun suur tänu, suur tänu, Euroopa õigusala võimaldab inimestele paremat ligipääsu õigusteenustele ja seda just eriti tänu kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise. Euroopa õigusala süvendamiseks peab Euroopa Liit kiitma heaks otsused õigusvaldkonnas, mis mõjutavad just nimelt piiriülest olukorda selleks, et konsolideerida ühisturgu. see, et vastastikku usaldatakse õigussüsteemide toimimist erinevates liikmesriikides, on just nimelt see printsiip, millel põhinedes on võimalik ilma igasuguste lisamenetlusteta tunnustada ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsust kõikides teistes liikmesriikides, ilma et sellega kaasneks siis ka mingisuguseid lisakulusid. tuleb lihtsustada ka kõiki menetlusi ning tagada poolte sõltumatus ja just nimelt sel eesmärgil peavadki kohtuotsused ähm, jõustuma, olenemata sellest, milline on äh, kostja elukoht eriti olulised on siin artiklid üheksateist ja kakskümmend, täpsemalt siis menetlused, mis puudutavad neid töötajaid, kelle ametlik elukoht ei ole Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid kes on, kellel on ometigi võimalik pöörduda kohtu poole Euroopa Liidu liikmesriigis. nüüd, mis puudutab tööõigust ning samuti tarbijaõigust, siis peavad need pooled, kes on saanud kahju äh, saama kasutada just nimelt nende osas soodsamaid sätteid. ja suur aitäh selle eest, et siin mainiti juba ka põhiõiguste harta. aitäh, eh, maga mikrofoni roo-, eh, maga, vaba mikrofoni voorus keegi ei soovi, kas keegi tohib spontaanselt sõna võtta, ei, siis annan sõna proua volinikule, palun härra president, eh, see ettepanek on tõesti väga suur reform äh, nii millega kõ-, mille üle kõik institutsioonid ja parlamentärid ei peaks uhke olema, sellepärast et see võimaldab, annab meile võimaluse ehitada sildu erinevate justiitssüsteemide vahel liikmesriikides. ning mina leian, et et äh, on äärmiselt oluline see, et isegi, et me kõiges kokkuleppele ei saanud, nagu näiteks vahekohtute küsimuses äh, või siis äh, tööstustegevuse osas, on siiski tegemist väga olulise sammuga, mis liigub õiges suunas ning teised sammud kindlasti järgnevad sellele esimesele sammule. ning ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on rõhutanud siin seda, kui pikk on olnud meie läbirääkimiste protsess samal teemal ilma võimaluseta edasi minna ilma Lissaboni lepinguta. Lissaboni leping andis meile võimaluse need vajalikud sammud astuda selleks, et ehitada sild ning kõik süsteemid ühildada omavahel ning võtta arvesse, et kõik liikmesriigid on nüüd tõsiselt arvesse võetud ning ähm, kui me saame niimoodi edasi minna, siis me saame vastastikuseid kohtuotsuseid äh, tunnustada ning seda tõeliselt teha ning see tähendab seda, et me tunnustame riiklikus kohtus vastu võetud äh, otsust ning tagame seda, et neid äh, täitmisele pöörataks teises justiits, justiitssüsteemis, nii nagu seda oleks tehtud koduriigis või selle kohtu asukohas ning seda tähendabki vastastikune tunnustamine ning seda ongi meile väga seda vaja, kui me tahame, et meil oleks vaba liikumine, et ei liiguksid mitte ainult teenused ja kaubad, vaid ka kodanikud ning kohtuotsused. see on projekt, mida te enda eest täna näete ning see on kindlasti kõikidele ettevõtetele ja kodanikele väga kasulik ning ajalooliselt võttes on see üks suur samm edasi selle poole, et meil on ühtne õigussüsteem, aitäh. aitäh, proua volinik, palun nüüd härra raportöör, poolteist minutit proua volinik, härra president, ma tahaksin tänada oma kolleege hea diskussiooni eest, ma tänan teid, et te oma seisukohti jagasite antud teemal ning ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles just volinik Reding. paar aastat tagasi me alustasime tööd selle dokumendi kallal ning kõik, nii komisjon, nõukogu kui ka parlament Eh, tahtis eh, oma eh, rida ajada, meil kõigil oli oma nägemus, milleni me jõudma peaksime, täna aga võime ütelda ühte, ma olen täiesti kindel selles, et me ei ole mingil moel hävitanud praegust hästi toimivat õigussüsteemi, vaid me oleme seda palju rohkem parandanud ning ma olen samuti nõus et Euroopa õigussüsteem on paranenud, et kodanikud ning töövõtjad, ettevõtjad on saanud enda kätte instrumendi, mis võimaldab paremini ühisturgu käivitada ning seda käigus hoida ning ma olen sü-, veendunud, et parlament võtab selle dokumendi vastu, kuid ma kannatamatult ootan ka seda, et ülemkogu selle heaks kiidaks, mis näitab seda, et me oleme väga head tööd teinud, nii ma ka tänan teid kõiki veel kord. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ning hääletamine toimub homme kell kaksteist ning nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on